suuliselt vastatav küsimus komisjonile uus loomade heaolu strateegia aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend. selle küsimuse on esitanud Põllumajanduse ja Maaelu Arengu Komisjon ja nüüd äh, alustame me seda debatti, siia tuleb volinik Andrik Katis ning sõna saab raportöörina härra Sikerski, kes on selle äh, resolutsiooni eelnõu või suuliselt vastatava küsimuse autor, palun komisja rolnictwa i rozwoju wsi przedstawia pytanie w sprawie nowej põllumajanduskomisjon soovib esitada komisjonile küsimuse seoses Euroopa Liidu strateegiaga loomade kaitse ja heaolu kohta aastatel kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend. komisjoni teatis selle strateegia kohta komisjon äh, kaks tuhat kaks kaksteist null null viisteist leidis Euroopa Parlamendis laiaulatuslikku toetust, sellepärast et kajastab selge plaan järgmiseks viieks aastaks loomakaitse osas Euroopa Liidus. iseäranis positiivsena parlamendi seisukohalt mõjus see, et paljud aspektid parlamendi resolutsioonist viiendast maist kaks tuhat kümme olid leidnud kajastamist strateegias parlament tervitab seniseid edusamme ning kutsub komisjoni üles veel rakendamata punktide osas tagama ajakohased edusammud. esimene küsimus, kas komisjon aastatel kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend kavatseb uut, uue strateegia luua loomakaitse ja tervise kohta selleks, et vastavad meetmed saaks rakendada ning et saaks selgeks, kuidas äh, kuidas peavad kulgema arengud positiivse loomakaitse valdkonnas Euroopa Liidus. teiseks, kas Euroopa Liidu looma, komisjoni loomakaitsestrateegia, kas see kavatseb äh, kehtestada lihtsustatud raami loomakaitseks, nagu kaks, neli, neljandast juunist kaks tuhat kaksteist parlamendi resolutsioonis taotleti äh, ning kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist strateegias kirjas oli. nii, ning tahaksin lisada veel paar märkust sellele probleemi, selle probleemiga seoses. teema kerkib meie komisjoni aruteludes sageli. seoses CAP reformiga on teatud meetmeid juba rakendatud loomakaitse on oluline muuhulgas ka meie väärtuste seisukohalt, inimeste väärtuste seisukohalt ning kujutab endast osa kestliku arengu raamistikust. me oleme palju siin juba ära teinud selleks, et loomakaitset parandada. kehtestatud on kõrgetasemelised standardid ning üritatakse neid järgida, olgugi et see tähendab meie toodete seisukohalt teatavat konkurentsivõime langust üleilmsel turul ning äh, sellest räägiti ka täna arutelu all olnud raportis. me sooviksime, et meie loodud standardid saaksid üleilmseteks. ent selleks on rida tõkkeid ja takistusi. see tähendab ja see puudutab ise, iseäranis kolmandatest riikidest pärit tooteid, mis meile imporditakse me oleme selle temaatikaga tegelenud mitmel rindel, viimasel ajal oleme töötanud mitmete dokumentidega, milles käsitleme loomakaitset näiteks aretusloomadest, tõuloomadest rääk- ning nende importimisest Euroopa Liitu. kui asi puudutab koduloomi, nagu näiteks sead, hobused, lehmad siis on juba kehtestatud teatud standardid. asi puudutab ka veterinaartooteid. kas on siin asi nii, et ühenduse menetlused seoses ravimitega, mis inimesel kasutatavate ravimitega, kas neid standardeid tuleb järgida samuti ka loomakaitse valdkonnas ning samuti on loomade tervisega seotud probleeme ka toiduainete tööstuse seisukohalt, näiteks mitmesugused hormoonid ja ravimid, nende kasutamine loomadel tekitab probleeme. ning äh, probleeme tekitavad ka teatud teaduslikud eksperimendid. seoses sellega, kas ikka tagatakse loomade heaolu nende käigus. mõnikord kerkib meie jaoks küsimus ka sellest, kas need e-, eksperimendid, mis teostatakse, on eesmärgipärased loomade heaolu on meie jaoks oluline ja jääb selleks, aitäh! palun, volinik Andrukaitis, teil on sõna. austatud president, parlamendiliikmed, loomade heaolu on tundlik ja tähtis küsimus, mis on südamelähedane miljonitele Euroopa Liidu kodanikele. ma jagan paljude eurooplaste muret selles, mis puudutab loomade õiglast kohtlemist. praegune loomade heaolu strateegia, mille komisjon võttis vastu aastal kaks tuhat kaksteist, on endiselt kehtiv. komisjoni prioriteet on seetõttu veel jär-, rakendamata meetmete rakendamine ning tööd tuleb teha ka olemasolevate normide täitmise tagamiseks parandada arutelu sidusrühmadega, dialoogi sidusrühmadega ning uurida võimalusi loomade heaolu kaalutluste laiemaks kajastamiseks meie rahvusvahelises tegevuses. mis puudutab rakendamist, on Euroopa Liidu käsutuses terve rida norme, mis reguleerivad loomade heaolu ja seda mitmete või palju, paljude äh, liikide puhul, broilerid, munevad kanad ja nii edasi ning paljudes tegevusvaldkondades, loomade transport, loomade hukkamine ja nii edasi ning samuti toodete osas. me peame prioritiseerima kriitilise tähtsusega küsimusena seda, et olemasolevad normid rakenduksid. meie viimaste aastate kogemused osutavad sellele, et me peame tegelema normide rikkumisega laiaulatuslikult ning seetõttu kavatsen rakendada meetmeid et, et võidelda niisuguse praktikaga nagu sigade sabade raiumine ja muud niisugused praktikad, mis on vastuolus loomade heaolu strateegiaga. ootan palju pilootprojektist äh, loomade transpordi stand-, standardi üle kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kaheksateist, mida on toetanud ka Euroopa Parlament. kolmandaks tahaksin märkida komisjoni ametlike kontrollide määruse ülevaatamise projekti, mille, millega võimald-, millega saab võimalikuks tõenäoliselt tõhusam loomade heaolu puudutavate normide järgimise tagamine, näiteks läbi selle, et moodustatakse üle-euroopalised võrdluskeskused loomade heaolu küsimuses. mis puudutab dialoogi sidusrühmadega, peaksin, pean ol-, siin oluliseks kutsuda dialoogile loomade heaolu standardite tõstmiseks väga erinevaid organisatsioone ja asutusi näiteks. kõigepealt tuleks uurida, kas kogukonnad on selleks valmis ning äh, selle arutelu tulemuste põhjal teeme järeldused, kuidas dialoogi tulevikus struktureerida. lõpetuseks rahvusvahelise tegevuse plaanis. on selge, et Euroopa Liidu kodanike mure, mis puudutab loomade kohtlemist, ei peatu meie piiridel ning õigusega. me peame jätkama oma vaadete levitamist ja selgitamist maailmas, muuhulgas selleks ka, et meie loomatööstuse, põllumajandustööstuse konkurentsivõimet parandada. Need, niisugused meetmed võimaldaksid meil säilitada oma kõrgeid standardeid vaatamata survele, mis meie toodetele tekib üleilmastumise tõttu. kavatsen oma vastavate valdkondadega, põllumajanduse ja kaubanduskolleegidega arutada, kuidas saaks paremini väärtustada meie tegevust selles vallas rahvusvaheliselt. meie tööstus peaks üritama võtta maksimumi oma juhtrollist maailmas ning äh, üritada jõuda veel enamate turgudeni, kus nõutakse eetiliselt puhtaid tooteid. seetõttu uurime võimalikke täiendavaid meetmeid ning tahaksin teile öelda, et komisjon kavatseb kaks tuhat kuusteist tulla välja uue Eurobaromeetri uuringuga loomade heaolu kohta millest saame kasulikke andmeid iseäranis tarbijate teadlikkuse kohta nendest küsimustest ning pärast selle uurimuse tulemused saamist hakkame kaaluma vastava info põhjal uusi meetmeid. aitäh! Um, aitäh! nüüd härra Dess ei ole praegu saalis kahjuks Läheme edasi, üheks minutiks saab sõna härra De Castro. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. põllumajanduskomisjon on ka enne mitmeid kordi öelnud, kui palju muret ta tunneb loomade heaolu pärast. Euroopas on loomade heaolu tase kõige kõrgemal Ehm, kui vaadata ülejäänud maailma, aga see strateegia lõpeb aastal kaks tuhat kakskümmend ja me tahaksime teada, kas on olemas mingi uus strateegia. enne uute reeglite kehtestamist on mõistlik hinnata ka seda, milliseid tegevusi käesolevast strateegiast ei ole veel rakendatud ja mida oleks vaja ette võtta, et täielik rakendamine osutuks võimalikuks. ma tahaksin lisada ka seda, et me peame nõudma rangemaid reegleid et äh, talunikud äh, loomade eest paremini hoolitseksid. aga kui me midagi vastu ei paku, siis ohustame me oma tootmist ja põllumajandustootmine liigub lihtsalt Euroopast välja ja see on meile kahjulik. aitäh, härra Nikolson, poolteist minutit. suur tänu, äh, juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. mina leian, et Euroopa poliitika peaks olema teaduspõhine ning seda peaks olema ka loomadega seotu. me peaksime lähtuma sellest, mis taludes tegelikult toimub, milline on põllumajandussektor ja me ei peaks lähtuma lihtsalt emotsioonidest või avalikust arvamusest. meil on vaja saavutada parimad tulemused ja selleks, et see loomade heaolu alal nii oleks, on meil vaja mõistlikku ja töökindlat strateegiat see tähendab, et me ei tohiks tootjatest eemale pöörduda. meil on vaja tootjaid kuulata, meil on vaja vältida soovimatuid tagajärgi, mis tooksid tegelikult loomade heaolu osas kaasa negatiivse tagajärje komisjoni ettepanekud võivad kahjustada näiteks sigade heaolu äh, kui äh, neile hakatakse manustama valesid ravimeid, samal ajal kui nende ähm, haigused edasi levivad. mina olen Ühendkuningriigis pärit sellisest äh, piirkonnast, kus äh, rakendati väga rangelt kõiki loomade heaolu puudutavaid meetmeid, kuid teised Ühendkuningriigi osad sedasama ei teinud ja see tähendas seda, et minu ringkond lihtsalt kaotas oma konkurentsivõime loomulikult tuleb kaitsta loomade heaolu standardeid ja neid tuleb kaitsta ka kaubandusläbirääkimistel. me ei tohiks lubada seda, et me impordime kolmandatest riikidest eh, liha, mis on toodetud madalamate standardite alusel ja mis seega on saanud konkurentsieelise võrreldes Euroopa Liidu riikidega meil on väga raske pidada läbirääkimisi, kui me ei ole endale selgeks teinud äh, seda, mis toimub loomaliha ja sealihasektoris, see on suur koormus talunikele, see on suur koormus ka meie riikidele. lugupeetud volinik, äh, Iirimaa leiab, et äh, liikmesriigid peavad loomade heaolu standardeid rakendama. aitäh ning nüüd härra Federley, kaks ja pool minutit. suur tänu. suur tänu teile, proua juhataja mul on väga hea meel näha, et me oleme selle protsessiga nii kaugele jõudnud. inimesed võib-olla tunnevad sellest raportist ära ka Põllumajanduskomisjoni esialgse sõnastuse. tegemist on teemadega, mida Põllumajanduskomisjon on pikalt arutanud ja mille vastu ta on alati huvi tundnud seetõttu tahaksime me, et sellele suuliselt vastatavale küsimusele järgneks ka eh, põhjalikum debatt ja resolutsioon. me täname volinikku siiani üles näidatud pühendumuse eest. täname teda selle eest, et ta on osutanud mitmetele võimalustele siit edasi liikuda. kõigepealt on meil vaja hinnata seda, mis meil on eelmises strateegias ja seejärel tuleks läbi viia konsultatsioonid uue strateegia osas. härra Nicholson rääkis samuti sellest, ta ütles, et meil on vaja ühtset paketti, see pakett peab olema tasakaalustatud. mina pean väga oluliseks ka seda, et seda tööd tehtaks koos, et me teeksime seda koos Euroopa talunikega. me ei saa teha midagi, mis on Euroopa talunike vastu, me saame tegutseda ainult nendega koos. see strateegia peaks meile andma parema ülevaate sellest, mida me teha saame ja peaks meile andma ka rohkem instrumente nende eesmärkide täitmiseks. ma arvan, et oluline on saavutada harmoneeritud loomade heaolualane õigusloome. meil on ju ühtlustatud siseturg, kuid sellest hoolimata on erinevates riikides erinevad standardid ja reeglid. teate ju isegi, kui palju on direktiive, mida erinevad liikmesriigid rakendavad erinevalt Rootsis on näiteks ähm, nõndanimetatud seadirektiivi rakendatud. seadirektiiv peaks rakenduma aastatel kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend, aga kui vaadata Rootsi Põllumajandusülikooli poolt läbi viidud uurimust, siis tuleb välja, et kahekümne kaheksast liikmesriigist ainult kaheksa on seadirektiivi tegelikult, seadirektiivi tegelikult üle võtnud seetõttu on väga oluline, et me äh, loomade heaolu osas äh, järgi mõtleksime, et me vaataksime näiteks ka seda, kuidas loomadel kasutatavad antibiootikumid on seotud nendega, mida kasutatakse mm, inimeste ravimisel. meil on vaja paremaid standardeid ja meil on vaja ühtlustada kakskümmend kaheksa erinevat äh, seadusandlikku süsteemi. meil on vaja, et ühisturg tõeliselt toimiks ja kaitseks ka loomi aitäh, nüüd poolteist minutit, äh, proua Haasenkamp. suur tänu, äh, proua juhataja. valu, mida me tekitame loomadele, on tohutult suur loomade heaolu uus Euroopa strateegia võiks meid siin aidata. Lissaboni artikkel kolmteist on siin sobivaks õiguslikuks aluseks, ta ütleb ju, et loomad äh, on teadvusega olendid ja et neid tuleb austada Nende õigusi tuleb austada. komisjon ei ole aga loomade osas äh, võtnud vastu piisavalt algatusi ning on jätnud loomad äh, pelgalt turujõudude meelevalda. kui on lubatud näiteks, äh, näiteks põletada loomade surnukehi või loomi ebainimlikul julmal viisil tappa, siis kuidas me neid ikkagi kaitseme? paljud loomad sõidavad tapamajja ülekoormatud veoautodes. kui see nii on, siis mis mõte on artikkel kolmeteistkümnel üldse? mida see artikkel kaitseb, kui loomi piinatakse ja koheldakse halvasti? lugupeetud volinik, tegelikult me võiksime ju seda olukorda parandada, me võiksime selle olukorra lahendada. selleks ei ole vaja mingeid suuri uurimisi, on vaja lihtsalt uut strateegiat eelmisel nädalal teatas komisjon aga vabaühendustele, et uut strateegiat ei tule ja selline teade tuli enne, kui debatt Euroopa Parlamendis oli toimunud. ma loodan, et see ei ole tõsi ning et komisjon täna suudab meile näidata seda, et ta ikkagi austab laiade huvigruppide huve äh, ja aitab kaitsta loomi. peale selle olen seisukohal, et Euroopa põllumajandust ei peaks enam toetatama. aitäh, aitäh, siia on jõudnud härra Tass, kes saab nüüd sõna kaheks minutiks. aitäh proua president, head kolleegid, pean vabandama, aga märkasin nüüd, kuidas mõjuvad meie, meie piirimuudatused, ma ootasin piiril kaks tundi, Prantsusmaa piiril. tervitan Rahvapartei fraktsiooni selle üleskutse eest uus loomade heaolu strateegia järgmiseks perioodiks kehtestada. põllumeestena teame, et loomade heaolu on väga oluline, ainult terved loomad, ainult loomad, keda on heades tingimustes peetud, annavad meile head toodangut. ning lisaks põllumajandusloomadele tahaksime me, et ka koduloomi heades tingimustes peetaks ning ka nemad selle strateegiaga hõlmatud saaksid. ühte asja tahaksin aga siiski märkida. kogu selle protsessi juures ei tohi minna ka liialdusteni. kui asi läheb lõppkokkuvõttes selleni, et tootmine nihkub Euroopast teistesse maailma jagudesse, siis sisuliselt me kukume läbi viiekümne kuuendast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani tõusis äh, loomakasvatus äh, kuus protsenti Euroopas, äh, Aasias aga kolmkümmend kaheksa protsenti, kaheksakümmend kolm protsenti. see tähendab, et tootmine on nihkunud selles valdkonnas üle maailmajagudesse, kus meie nõuded ei kehti, seetõttu peaksime tegema siin, rakendama meetmeid mõistlikult, mõtlema loomade heaolule, aga rakendame seda nii, et tootmine jääb ikkagi siia ka ning ei, ei liigu kuskile riikidesse, kus nõudeid ei ole. ning äh, saan tuua siin näite, kui kui me kehtestame ranged nõuded äh, veiste pidamisele, siis paljud väiketootjad mägedes peavad tõenäoliselt oma äh, oma äri kinni panema ning seetõttu kutsun veel kord kõiki üles mõistlikkusele. härra Taylor, poolteist minutit, palun. suur tänu teile, esimees. see resolutsioon ähm, on väga õigeaegne ja tervitatav. minu fraktsioon toetab seda kogu südamest, eriti äh, võttes arvesse, et on esitatud ka kontrollnimekiri olemasolevast strateegiast, kus on äh, leitud, et üheksa, et üheksa neist äh, tegevustest, mis välja äh, pakuti, on komisjoni poolt ellu rakendatud. seega igasugune uus strateegia peaks eelkõige nõudma ülevaatliku ja täieliku loomakaitse äh, raamistiku, mis parandaks eh, looma heaolu standardeid ja ei, ei lahustaks neid. on teada, et kui räägi-, mõned räägivad eh, reeglite lihtsustamisest, siis tähendab see tegelikult reeglite, eh, reeglite ära lahustamist, meil on aga paremat rakendumist vaja. Neil on siin kahte ettepanekut siin arutama, kuid eelkõige puudutab see loomade olukorda, loomade kannatusi ning eh, samuti tuleb vaadata eh, eh, lihakarja ja kanamuna, munakanade ola-, olukorda pidamistingimusi. samuti peab vaatama, kuidas olemasolevaid reegleid edaspidi täidetakse. loomade heaolu äh, on minu äh, valijate jaoks äärmiselt olulised ja saadetakse mulle tihti selle kohta meili. kodanikud hoolivad loomade heaolust ning nad ootavad, et Euroopa Parlament suudab loomi kaitsta. suur tänu teile. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Agnew. suur tänu teile kui me räägime loomade heaolust Euroopas, siis meil tekib suur kultuuridevaheline konflikt, sest äh, Vahemere piirkonnas leitakse, äh, et on tore, kuidas äh, härgi õrritatakse või kuidas nad võitlevad. Öeldakse muidugi, et vana, oma, teises kloostris jäta oma kombed koju, aga õnnetuseks, võttes arvesse, kuidas Euroopa Liit toimib, Briti maksumaksjad peavad äh, sellist asja üleval pidama, sest nad, äh, nende maksudest peetakse üleval mm, neid äh, karjamaid, kus kasvatatakse võitlushärgi. praeguse hetkeni pole veel konkreetselt ühtegi seadust, mis ütleks, et Briti maksumaksjate raha ei tohi selleks iialgi kasutada. ma ei usu, et see ka nii läheb hoiatan teid aga, et Suurbritannias toimub varsti eh, Euroopa liikmelisuse teema, ähm, eh, mis puudutab siis eh, referendum, mis puudutab Euroopa liikmesuse jäämist ja ärge unustage, et eurofiilide üks piinlikumast tekitavaid teemasid nende jaoks on just nimelt mis puudutab siis härjavõitlust. ja nüüd veel teine teema, sest äh, Ehm, siis Rumeenias väidetavalt äh, tapetakse koeri, hulguvaid koeri, ma tahaks teada, mis neist edasi saab. Äh, kas äh, neid tuhastatakse, mõned maetakse maha, kui neid tuhastatakse, siis muidugi kliimakaitsjad oleks vihased selle peale, kas neid kompostitakse või pannakse neid loomasööda sisse, sest selliseid asju toimub näiteks Kagu-Aasias aga nagu me aru saame, et marutõbised on paljud neist koertest ning see tähendab seda, et inimesed võivad nakkuse saada ning eh, need eh, kodanikud võivad tulla Suurbritanniasse, sest piirid on avatud, nii et kas on paremat põhjust piiride sulgemiseks kui marutõbi? järgmisena saab sõna proua Pilde. suur tänu teile nüüd, kus looma eh, heaolu eh, strateegia hakkab lõpuni jõudma, on mul äärmiselt hea meel selle üle, et eh, küsimus on taas kord päevakorras, et me toetame välja uue strateegia aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kakskümmend. kui artikkel kolmteist ütleb meile, et Euroopa Liidus liikmesriigid peavad täielikult täitma loomade heaolu tingimusi, tuleb siiski minna kaugemale ning kõik kahetpidi mõistetavused äh, selle strateegia osas tuleb üle vaadata. põllumajandusküsimustest näiteks intensiivpõllumajandusfarmid Euroopas ja Prantsusmaal, ähm, eriti TTIP äh, leviku osas panevad muretsema loomade hea öö, olu pärast. näiteks mõistan hukka ühe farmi Alsace'is, kus äh, näiteks peetakse tuhandet lehma ühes kohas, tuhandet lammast teises kohas. veel üks oluline punkt, loomkatsed, ma kahetsen südamest, et äh, kodanike algatus näiteks eluslahkamise kohta ei leidnud komisjoni toetust. leian samuti, et võttes arvesse praeguseid teaduslikke vahendeid ning samuti ka, ka Eh, kaheldavaid tulemusi loomakatsetee läbiviimisel ei ole need endiselt ära keelatud ning ei kasutata endiselt alternatiivseid meetodeid. soovisin pöörata tähelepanu ka kohutavatele kannatustele, eh, eh, mis tabavad tapale minevaid loomi, keda ei tuimastata. on äärmiselt oluline, et oleks kasutusele võetud märgistamise sildistamissüsteem kõigi hukatud loomade kohta, see puudutab ka karusnahloomi ning eh, samuti tuleb igasugused erandid eh, ära kaotada rituaalse tapmise, loomade rituaalse tapmise puhul. tuleb ära eh, kaotada ka igasuguste loomadega seotud, otsustatud loomadega seotud kauple, kaupadega kauplemised, samuti võidelda elevandiluuga kauplemise vastu. arvan, ka ütlesin seda, et on oluline, et liikmesriigid kasutaks kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et eh, paremini kohelda kinni püütud hulkuvaid koeri ja kasse, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Köstinger. aitäh, proua president, austatud volinik! ka mina tahaksin selgelt kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kakskümmend uut loomade heaolu strateegiat arutelu tervitada, sest nagu eelkõnelejadki, olen kindlalt seisukohal, et loomade heaolu küsimused ei peatu piiridel ning meil on vaja ühtlustatud lähenemist üle kogu Euroopa nii loomade kui ka äh, loomakasvatuse valdkonnas tegevate ettevõtjate kaitseks. Austrias, minu koduriigis, on, on väga eesrindlikud standardid äh, paljudes valdkonna äh, Äh, allvaldkondades, näiteks lindude pidamine puurides, transport, aga paraku peame nentima, et Euroopas on endiselt riike, kes ei ole rakendanud üle Euroopa kehtivaid nõudeid, muuhulgas ka transpordi, loomade transpordi osas ning see tekitab äh, olulise konkurentsi surve meie tootjatele. ja seoses sellega, mida on räägitud sellest, et kui me loomakaitsesätetega tõrjume loomakasvatuse Euroopast välja, siis me sellega loomakaitset ei aita. mis standardite järgi äh, hakatakse siis kasvatama neid loomi, mida Euroopasse imporditakse, kellest tehtud tooted Euroopasse imporditakse? et si-, siis tuuakse ju need tooted lõpuks meile odavama hinnaga ja, ja lõpuks on see täiesti mõistusevastane tulemus, nii et ma kutsuksin üles neid, kes mõtlevad äh, uutele normidele ja loomakaitsestandardite tõstmisele, et nad äh, teavitaksid meie tarbijaid selle prot-, protsessi käigus ka tagajärgedest ning ma loodan, et et äh, märgistamis- ja, ja sildistamisnõudeid rakendatakse üldisemalt ja paremini üle Euroopa. aitäh, üks minut, härra Kohvat. suur tänu teile. dyrevelfærd, men det kniber med handling. Jeg mener, vi har en forpligtigelse til at sikre meil on siin tegemist kohustusega kohustusega tagada, et meie loomad elavad valudeta ning turvaliselt ja võimalikult pika me-, pikalt. meie strateegia peaks selle ta-, tagama, aga iga päev näeme me, kuidas rikutakse vastavaid norme Euroopa Liidus ja liikmesriikides, näiteks Taanis. üheksa kuni ühe-, üheksakümmend protsenti äh, põrsastel lõigatakse endiselt savad maha. ning äh, minult nüüd otse küsimus, kuna ometi esitatakse hagid kohtusse nende riikide vastu, mis süstemaatiliselt rikuvad loomakaitsesätteid Euroopa Liidus. kuna, kuna lõpuks hakatakse rakendama maksimaalse transpordikestuse äh, norme, loomakaitsestrateegia annaks ju selleks võimaluse, kuna komisjon vastavad hagid esitab. aitäh ning poolteist minutit, nüüd härra Wojciechowski suur tänu, proua president. tänase äh, päevakorra hääletamise ajal ütles üks kolleegidest, et meil on probleem, terrorismi probleem Euroopas ja praegu ei ole hea aeg vastu võtta äh, looma heaolu strateegia resolutsioon. Äh, minu meelest on see vale alternatiiv, kas võidelda terrorismi või loomade heaolu Ähm, vastu, see on vale äh, valiku tõstatamine, tegemist on ju Euroopa pärandiga, võime olla uhked selle üle, et meil on maailma parimat loomaheaolu standardid kogu maailmas. enamus Euroopa kodanikest soovivad seda protsessi jätkata. E-, enamus Euroopa kodanikest mõistavad mida tähendab loomade heaolu ja loomakaitse, mida tähendab see inimkonna jaoks kahekümne esimesel sajandil. uute strateegiate e, e, kadumine, sellesse suhtutakse kui väga halba signaali. Euroopa Liit ei soovi jätkata Euroopa ei soovi jätkata looma heaolu standardite parandamist. see on halb signaal avalikkuse jaoks. peame paluma, et Euroopa parandaks loomade heaolu ja töötaks välja uue heaolustrateegia. Mahatma Gandhi ütles, et rahvaste ja riikide suurus on hinnatav selle järgi, kuidas koheldakse loomi. saame eh, loomi kaitstes näidata äh, et oleme humaansed ja oleme ka moraalsed ja seda kogu Euroopa Liidus. suur tänu, saab nüüd pooleteiseks minutiks sõna härra Jakovtšitš. suur tänu. kui me, me äh, arutame loomade heaolu poliitikat, peame aru saama sellest, et loomad tunnevad, nad tunnevad valu, neil on sarnased tunded nagu inimestelgi see on meie jaoks selle arutelu lähtepunkt. ainult siis saame me aru, mida me teeme loomadega, kui me need üles kasvatame ja siis tapame nad ja, ja siis ja kuidas me neid transpordime samuti. peame arutama ja vaatame üle kõik probleemid mis on seotud sellega, kuidas loomi eh, transporditakse ja kuidas loomi tapetakse. meil on vaja uut strateegiat, see aga arvesse peab eh, võtma ka seda, kuidas me metsloomi kohtleme. näiteks metsloomade kasutamine tsirkuses või selliste loomade illegaalne eh, müük. samuti tuleb, peab strateegia arvesse võtma seda, et koduloomad, nagu näiteks koerad ja kassid, neid tihtipeale väärkoheldakse ja ka nende heaolu küsimustega tuleks tegeleda. praegune strateegia kaotab kehtivuse selle aasta lõpus. selgelt on vaja uut strateegiat aastani kaks tuhat kakskümmend ning ootame selle teemalisi ettepanekuid. aitäh! proua president. austatud volinik Andrio Kaitis, Euroopa Liit võttis endale Lissaboni lepinguga kohtusse, äh, kohustuse arvestada loomi kui teaduslikke olevusi. aga praegu seda ei tehti, pikaajaline transport, äh, nõued, nõudeid täitmata, loomkatsed, äh, tapmine ilma uimastamata ning tuhandete loomade tapmine eksperimentides igal aastal. loomakaitsenorme ei ei, siin ei teostata piisavalt järelevalvet ning meil ei ole näiteks massiliselt küülikuid pidavate ettevõtete kohta ühtegi regulatsiooni. kus on komisjoni tahe midagi muuta taolises olukorras? loomakaitsestrateegia, mis, mille kehtivus käesoleval aastal lõpeb, on rakendatud täiesti ebarahuldavalt. üksteist punkti on lahtised. näiteks me peaksime lõpetama puuride süsteemi ning äh, lõpetama amputeerimise looma, loomakasvatuspraktikatest, peaksime kirjutama kohustuslikult ette teaduslikult tõendatud meetodite kasutamise ning suruma oma loomakaitsestandardid kaubanduskokkulepetesse. ma kutsun komisjoni üles ambitsioonikamat loomakaitsestrateegiat kehtestama ning viivitamine on siin lubamatu. Euroopa kodanikud ei soovi oodata rohkem ning loomade nimel võin ma öelda, et ma ei suuda seda valu rohkem kannatada, komisjon. ärge te jääge ainult kirjutama mingeid asju, siis kui loomi tegelikult piinatakse, näidake oma moraalset taset, tegutsege, seda ootavad Euroopa kodanikud teilt, aitäh. härra Ek, kas te võtate härra Tehvi käest vastu sinise mm, kaardi küsimuse, palun? Herr Eck, ich hätte eine Frage an Sie. härra Eck, mul oleks teile küsimus. kuidas te selgitaksite seda, et teie parteikaaslased Saksamaal, kui olid valitsuses, siis loodi seal tohutud äh, mass, loomade masstootmised. Äh, Lääne Euro-, Lääne-Saksamaal seda ei olnud, Ida-Saksamaal, kus kommunistid valitsesid, see niimoodi oli, ma tahaksin, et te mulle selgitaksite seda ära kolmkümmend sekundit. kapital voolab sinna, kus on ikkagi kõige lihtsamad võimalused seda kasutada ning Saksamaa idaosas oli see võimalus olemas. pidage siin meeles, et ka kust need investorid tulid, Hollandist näiteks, väga paljud nendest, ning seda tuleb ka arvesse võtta. sellel ei ole meie parteiga mitte midagi pistmist ning meie tänase teemaga ei ole sellel ka midagi pistmist, me räägime täna loomakaitsestrateegiast. nüüd saab sõna härra Türa üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja. lugupeetud volinik, kahe tuhande kaheteistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta strateegia peaks loomade heaolu suurendama, aga paistab, et komisjon EIT aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend uut ettepanekut ei too välja uusi meetmeid. see võib tunduda mõistlik, arvestades seda, et te peate Atlandi-üleseid äh, läbirääkimisi, mis puudutavad ka loomakasvatust. aga meie ei saa anda äh, luba sellist küsimust selliselt äh, arutada. me oleme seisukohal, et äh, loomade heaolu on praegu väljakannatamatult halb, loomad elavad talumatutes tingimustes, Euroopa ei saa sellega leppida ja selline meetod on tegelikult meile sisse toodud, Prantsusmaa nõuab selle keelamist. seega, lugupeetud volinik, kodanikel on õigus nõuda et suured tööstusettevõtted või toiduainete e-, ettevõtted austaksid ka loomade tervist ja inimeste heaolu, aitäh! aitäh, üks minut ära sulle. suur tänu. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kolmteist, mida siin on juba mainitud, ütleb ju selgelt, et loomade heaolu tuleb tagada sest loomad on teadvusega olendid. kuid tihti ei pöörata sellele tähelepanu ja ma leian, et see on silmakirjalik. väga palju on igasuguseid erandeid. kui vaadata teadusuuringuid, siis tuleb välja, et miljoneid loomi kasutatakse teaduseksperimentides, milles, millel ei olegi mingit mõtet. samuti kasutatakse loomi kultuuris, näiteks tsirkuses kujutlege siis nende loomade kannatust, nad ei saa elada loomulikku elu. ma arvan, et tegemist on silmakirjalikkusega ning samuti on silmakirjalikud igasugused religioossed praktikad. loomi tapetakse väga piinarikkal moel, millel ei ole mitte mingit praktilist tähendust. seetõttu, lugupeetud volinik, leian ma, et ähm, äh, uus strateegia peaks kõige tähtsamaks seadma just nimelt loomade heaolu ja selle, et loom on teadvusega olend, aitäh! härra Buda. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. meie kõigi tervis sõltub aina rohkem sellest, millise kvaliteediga on liha, mida me sööme ning see on omakorda seotud loomade tervise ning loomade heaoluga ehk sellega, kuidas loomi toidetakse ja kuidas neid kasvatatakse. sel põhjusel tervitame me komisjoni jõupingutusi, mida me viimastel aastatel oleme näinud ja millega rõhutatakse Eh, loomade heaolu tähtsust, meie aga rõhutame seda, et neid jõupingutusi tuleb eh, veelgi tõhustada. komisjon peab tagama selle, et eh, meile antaks pidevat infot nii tarbijate kui talunike vajaduste kohta. meil tuleb tagada sobiv tasakaal mõlema poole huvide vahel, nii et kumbki pool saaks olla kindel selles, et tema õigusi austatakse komisjon on teinud väga palju tööd aga meil on vaja, et Euroopa Liidu õigusloome oleks ühtlustatud, tõhus ja piisavalt lihtne ning lisaks sellele tuleb jälgida ka õigusloome rakendamist, seda jälgimistööd peavad tegema liikmesriigid, kuid kahjuks on siin mitmeid tõsiseid puudusi. kahjuks valitseb toiduahela osas äh, tasakaalu puudumine, mis on eriti kahjulik talunikele ja toob kaasa investeeringute nappuse. tootjad äh, peavad rinda pistma liiga suure bürokraatiaga ja meie, kes me tahame põllumajandussektorit ühtlustada, ei tohiks muuta talunike elu veelgi keerulisemaks. mõned talunikud on võtnud enda kanda suure vastutuse ja seetõttu tuleb neile tagada stabiilsus ja ettenähtavus nende investeeringute osas lisaks sellele tuleb tagada ka võrdsed äh, võimalused rahvusvahelisel tasandil. liikmesriigid peavad paremini ära kasutama neid võimalusi, mis neil Euroopa Liidu tõukefondide näol on ja edendama teadusuuringuid, rakendusuuringuid ning investeeringuid kaasaegsetesse lahendustesse, millega kaitsealu, siis on Euroopa tarbijal võimalik süüa taskukohast kvaliteetset liha. aitäh, proua Mitsi! suur tänu, lugupeetud juhataja. loomad on teadvusega olendid, nagu oleme juba kuulnud, nad tunnevad valu nagu meiegi, nad kannatavad nagu meiegi. seetõttu on raske aru saada, kuidas inimene võib sellist kaitsetut teadvuslikku olendit halvasti kohelda. kahjuks on aga nii, et paljude inimeste meelest on loom lihtsalt nende kasuks loodud, teda tuleks kas süüa, katsetes kasutada, tappa meie aga arvame, et loomi ei tohiks väärkohelda, neid tuleb äh, kohelda austusega. loom ei saa enda kaitseks välja astuda, ta ei saa enda eest rääkida, meie aga saame olla loomade heaolu eest rääkivaks hääleks. ma kutsun komisjoni üles viivitamatult rakendama neid strateegiapunkte, mis siiamaani on rakendamata ning koostama uut strateegiat, millest oleks kasu loomadele ning kõigile, kes loomi armastavad ja austavad. lubage, äh, andkem endale võimalus näidata, et me loomi tegelikult austame, andkem endile võimalus kaitsta neid, äh, keda kaitsta tuleb. aitäh! proua Kerling, üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja meil on vaja koordineeritust ja koostööd, siis suudame loomade heaolu paremini kaitsta. me teame, et äh, eluskarja kvaliteet on väga oluline ning väga oluline on ka loomade heaolu me peame toetama Euroopa talundust, mitte äh, rohkem rõhu, rõhku panema impordile. see aga ei tähenda, et me ei peaks mõtlema loomade heaolule. loomade väärkohtlemist tuleb vältida, loomi tuleb hästi hoida ja olemasolevaid standardeid tuleb parandada. kindlasti tuleb mõelda transpordikriteeriumitele, sellele, kuidas toimub transport piiriüleselt on ka mitmeid küsimusi, millega võib tegeleda liikmesriigi, mitte Euroopa tasandil. mitmed liikmesriigid on öelnud, et loomade heaolust küll räägitakse, kuid ei tehta midagi. tegelikult ma ei nõustu sellega. meil on maailma kõige kõrgemad standardid. ärgem halvustagem iseendid, tehkem lihtsalt kindlaks, et liikmesriikide valitsused ka jõustuvad neid standardeid, mis meil olemas on. aitäh ning nüüd saab sõna üheks minutiks härra Terik Abras. suur tänu, proua president et garanteerida, et tekiks tõeline uus loomade heaolu strateegia, ei tohiks me unustada eh, põhimõtteid, seda, mis on loomade kaitsmise taga. tegemist eh, on filosoofilise eetilise printsiibiga, mida me tavaliselt ei maini. nimelt peame kaitsma loomi, sest neil on õigused, jah, kindlasti vastavalt eh, vajaliku korrelats-, vajalikule korrelatsioonile ning eh, meie vajadus kaitsta loomi tähendab seda, me tunnistame, et neil on õigus kaitsele, et eh, neil on oma õigused ja Eh, just selliseid õigusi all, arvesse võttes peamegi üles ehitama oma uue strateegia. tänan, proua president. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Schreier. suur tänu teile, proua president. me räägime loomade heaolust. ma olen vastu. nimelt olemasolevad direktiivid ja määrused tuleb ellu rakendada vahendid on juba olemas, me oleme need juba vastu võtnud. paljud Hollandi ministrid on juba öelnud, et see kõik peab alguse saama Euroopast. paljud äh, Hollandi põllumehed juba täidavad neid norme ja ma olen selle eest äh, palju raha maksnud. samas aga öö, äh, oleme siin palju rääkinud põllumajanduskriisis, kriisist. sellised kulud tuleb paratamatult kinni maksta põllumajandus on väga kulukas ja muutub aina kulukamaks. räägime siin loomade heaolust, kuid ei tohi unustada ka inimeste heaolu. jumal tänatud, et loomi transportides äh, kasutatakse äh, kütet Eh, kasutatakse kütet ja, ja seitsmetunnise reisi järel eh, peatutakse, lastakse neil puhata ja immigrantide puhul see nii ei ole, tundub, et loomade kaitse toimib paremini kui inimeste kaitse, kas meil tõesti midagi paremat eh, ei ole teha? püüaksime äh, tegema kõik selleks, et inimesi kaitsaks, tahaks rohkem ja et üritataks leida reaalsele kriisile reaalseid lahendusi, kuidas vastu võtta ISISe poolt välja kihutatud, maalt välja kihutatud inimesi. peame tegema midagi enamat kui lihtsalt loomade heaolust rääkima. suur tänu, kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele? Eh, teil on kaks eh, taotlust, aga üks eh, Äh, kõneleja on juba sõna saanud, nii et temale ma sõna ei anna, härra Jaar, teil on kolmekümneks sekundiks sõna. suur tänu, juhataja. eelkõneleja kirjeldas äh, väga tabavalt talunike olukorda. ta ütles, et me peaksime kaitsma koduloomi ja ka lemmikloomi. aga mina leian, et isegi koduloomade sektoris ei ole tehtud piisavalt, eh, inimesed kannatavad ning Euroopa Parlament peaks ju võtma mingi algatuse, kas te ei arva nii? Eh, tegemist eh, on väga tuntud küsimusega, Hollandi parlamendis arutasime seda tihti. tean, et on inimesi, kes elavad koos kasside-koertega kohutavates tingimustes. jah, ka koduloomad, äh, lemmikloomad peaks olema ähm, arutelu äh, teemaks. järgmisena saab sõna proua Aguilera Garcia. suur tänu, proua president, härra volinik. mina sooviksin öelda, et me hakkame äh, lõpetama loomakaitsestrateegia teist osa ning meil on olemas äh, juba praegu normatiiv, mida tuleks teistmoodi rakendada. Öeldakse, et selle strateegia eesmärk on arutada seda, kas seda küsimust oleks integreeritumalt võimalik lähendada, et e, see oleks võimalik välja töötada ühtsed eesmärgid loomade heaolu garanteerimiseks. mind huvitab väga, mis selle töö tulemus on. seega ootame tulemuse ära, ootame selle teise eh, strateegia ära ning samuti tahaksin teada, mida ütleb Eurobaromeeter, mida Euroopa kodanikud asjast arvavad, mis asjad neile muret teevad ja kas nad on valmis selle eest rohkem maksma, et loomade heaolu paraneks. kuid sooviksin öelda, et ka pärast seda hinnangut tuleb mõelda selle peale, millised on äh, tulemused, peaksime mõtlema selle peale, kas äh, liikmesriigid tegelevad selle küsimusega äh, võrdselt hästi ning peaksime olema nõus ka sellega, äh, et oleme võrdselt nõudlikud ka kolmandate riikide suhtes. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Kuzmjuk. suur tänu, proua president, suur tänu, no volinik üheksateistkümnest meetmest, mis praegusest äh, strateegiast toimib, ei ole ellu rakendunud äh, suurem enamus. seega komisjon peab äh, kiiremini hakkama tegutsema, välja töötama uued ettepanekud, et artikkel kolmteis-, kolmeteistkümnes nõutav tegelikult ka ellu rakendataks nii oleks Euroopa põllumeestel võrdsed tootmistingimused, see oleks kahtlemata positiivne ka ühisturu jaoks. Euroopa Komisjon praegu eh, peab läbirääkimisi eh, kolmandate riikidega, peaks arutama ka loomade heaolu küsimusi ja äh, kolmandate riikide esindajad peaks äh, samuti loomade heaolu arvesse võtma, muidu oleme me ebavõrdses äh, tingimustes. mul on hea meel, et küsimus on päevakorda võetud. oluline on, et Euroopa Parlament saaks enne komisjoni arutelusid sellel teemal seisukoha võtta. loomade heaolu on Euroopa kodanikele oluline küsimus. Euroopa kodanikud muudavad oma tarbimisharjumusi järjest vastutustundlikumaks. oluline on teada loomsete toodete päritolu ning kuidas need on meie taldrikule jõudnud. seetõttu tuleb äh, toetada neid edusamme, mis on tehtud selles valdkonnas kvaliteetse toodangu tagamiseks Euroopa Komisjoni töö uue strateegia koostamisel peaks olema pragmaatiline ja objektiivne ning kaasama nii professionaalsed eh, sidusrühmad kui ka tarbijad. ning me ei tohiks hakata näpuga osutama loomakasvatussektorile, vaid eh, julgustada asjalikke loomakasvatuspraktikaid ja teaduspõhisust. me ei saa, nagu juba öeldud, ühelt poolt nõuda loomade heaolu äh, tagamist ning teiselt poolt seada ebaproportsionaalseid nõudeid meie tootjatele. meie seadusandlus peab olema sidus, tingimused, mis eh, peavad arvestama mõju, mis eh, meie normidel on loomakasvatusele Euroopas. tuleb arvestada olemasolevaid nõudeid, näiteks eh, NEC direktiiv, metaani heitekogustele, peab arvestama reaalset olukorda konkreetses loomakasvatuskohas et loomulikult on vaja nii äh, CO2 heitmete äh, väl-, vähendamist kui ka loomade pidamist va-, vabas õhus, aga need on kaks üksteisele vasturääkivat eesmärki ja taolisi näiteid on veel, aitäh. ja nüüd Kaarel Pahv, palun. austatud proua president, austatud volinik. vaatamata kriisile, majanduskriisile peame me siiski rääkima loomakaitsest. mõned aastad tagasi, kui strateegia kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist arutusel oli, võtsin ka sõna sellel teemal, sest juba siis üritati meile peale suruda seisukohta, et majanduskriisist tulenevalt me ei saa praegu ikkagi tegeleda loomade heaolu küsimustega. seda vähem, aga saame me õigustada mitte midagi tegemist terroristlike rünnakute ja, ja mõrvadega. me peame jääma oma päevakorra juurde ning äh, tegelema nende oluliste küsimustega ka terrorismiohu olukorras ning majanduskriisi olukorras. täna puudutab küsimus seda, kas me artiklit kolmteist äh, rakendame korrektselt Euroopa Liidu toimimise lepingus. seal öeldakse, et loomad on teadvusega olendid, me ei tohi neid kohelda viisil, mis on mõistusevastane sisuliselt meil tuleks koostada ja esitada strateegia, mis vaatab tulevikku. Teie olete veendunud ning ma tean teie tööst Tervishoiukomisjoniga koos, et loomade heaolu ja inimeste heaolu ei ole üksteisest lahutatavad. meil on, meil on ainult hea Euroopa inimestele siis, kui meil on hea Euroopa ka loomadele no.. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Dalton suur tänu. meil on maailma kõige rangemad loomade heaolu reeglid, aga kui need ei jõustata, siis ei ole neist mitte mingit kasu. kõige tähtsam on reeglite rakendamine. Pole mõtet mingil uuel strateegial, kui me ei suuda jõustada isegi olemasolevaid reegleid ja enamik liikmesriikide ministreid ainult räägib nendest reeglitest, kuid ei täida neid. vaatame näiteks loomade transpordireegleid pistiline kontroll näitab, et reaalsus on väga kaugel sellest, mis seisab paberil meil on olemas ju määrus, reeglid, mis keelavad haigete loomade transporti, aga neid reegleid eiratakse. uusi reegleid pole vaja. kui meil on veel rohkem reegleid, mida me ei rakenda, siis on, tekib lihtsalt suurem vajadus uue õigusloome järele. vaja on rakendada olemasolevat. komisjon peab liikmesriikide suhtes olema rangem, meil on vaja jagada parimaid tavasid ning on vaja tagada olemasolevate loomade heaolu reeglite austamine kogu Euroopa Liidus. seda tuleb teha kõige kõrgemal, mitte kõige madalamal tasandil. aitäh ja nüüd härra Pokovitš. lugupeetud juhataja, suur tänu. Euroopa talunikud ja Euroopa põllumajanduspoliitika tegijad võivad olla uhked selle üle, mida viimase kümne või viieteist aastaga on saavutatud. mina ise olen jälginud Sloveenia arenguid, sest olen pärit Sloveeniast ja olen neid arenguid vaadanud nii taluniku kui ministri seisukohalt. ma tean, mida talunikud on pidanud tegema selleks, et oma talle kohandada uutele reeglitele või kohandada kogu oma ettevõtlust ma olen jälginud äh, nii äh, linnu kui sealihasektoris toimuvat. tähtis on aru saada, millist osa õigusloomest juba rakendatakse ja millised äh, sammud on veel astumata. on selge, et tuleb tagada, et põllumajandussektor oleks ühtlaste standarditega kogu Euroopa Liidus ja et meil oleks ühtsed standardid ka loomade heaolu kaitsmiseks. koos talunike ja tarbijatega on vaja astuda samme ja liikuda edasi, aga seda tuleb teha läbimõeldud moel, mitte kiirustades. me peame olema ka piisavalt äh, kriitilised ja vaatama neid riike, kust me liha ja lihatooteid impordime. sest kui me oleme kolmandate riikide impordi suhtes täiesti kriitikavabad, siis seame me Euroopa põllumajanduse ning Euroopa loomakasvatuse ohtu. väiketalud on kõige suurema riskiobjektiks, eriti kui nad asuvad äärepoolsetel aladel. see tähendab seda, et me peame mõtlema loomakasvatusele kolmandates riikides ning seda ka siis, kui arutame vabakaubanduslepinguid, sest need lepingud võivad samuti olla Euroopa talunikele ohuks. aitäh ja nüüd saab sõna härra Brann. suur tänu Euroopa kodanikud vaatavad ja ootavad, mida Euroopa Komisjon ette võtab. Nad tahavad, et Euroopa Komisjon loomade heaolu kaitseks. Euroopa loomade heaolu uus strateegia peaks olema lähtekoht, mille abil välja töötada uus raampoliitika loomade heaolu kaitseks, nii et Euroopa Komisjon looks ka ühtse tugipunkti nende küsimuste arutamiseks see on ainuke võimalus Euroopa loomade heaolu kaitsta koordineeritud ja ühtsel moel. me oleme täna õhtul korduvalt kuulnud, et loomad on teadvusega olendid ning see teadmine, see arusaam peab kajastuma ka uues strateegias ainult juhul, kui me sellisest äh, tõsiasjast aru saame, on meil võimalik luua Euroopa-ülene loomade heaolu strateegia, mis ulatub meie piiridest ka kaugemale. meil tuleb lõpetada elusloomade eksport kolmandatesse riikidesse ning äh, tõkestada eksootiliste koduloomade ebaseaduslikku importi. tegemist on väga tõsiste teemadega, mis nõuavad uut ja jõulist strateegiat. ja nüüd saab sõna proua Noih austatud härra volinik, minu jaoks on küsimus selles, miks ei peaks üldse olema uut strateegiat loomade kaitse valdkonnas, mis see taust on? mitte ainult meie komisjonis, vaid ka teistes komisjonides oleme näinud, kuidas strateegiaid ei rakendata. näiteks sugude võrdõiguslikkuse strateegia Euroopas miks siis ei toimu siin midagi, miks komisjon ei soovi välja öelda selgeid eesmärke, selgeid meetodeid nende saavutamiseks, selget tegevuskava, selgete kuupäevadega, et oleks võimalik vaadata, kuidas meil edusammud on ja kas nad on. minu jaoks see on ettekujuteldamatu, et teemad, millest mina ja kolleegid oleme rääkinud, jäävad lihtsalt õhku. meil on vaja selget raamistikku, selget strateegiat ning ma pean ausalt ütlema, et inimmeditsiini valdkond on küll väga tore, aga ma kutsun teid üles täpselt sama selgelt, sama konkreetselt tegutseda ka loomakaitse valdkonnas. meil on vaja strateegiat ja seda kohe. And the next speaker will be aitäh ja nüüd sõna härra Tšani. suur tänu, lugupeetud juhataja loomade heaolualased meetmed on väga olulised ja nende täitmist tuleb jätkuvalt jälgida. meil on vaja sobivat õiguslikku raamistikku, et seda teha. uus strateegia nõuab seda, et me mõtleksime ka innovatsioonile, haridusele ja ühtekuuluvusele. Nende teemadega tuleb arvestada ka siis, kui me mõtleme selle strateegia rahastamisele oluline on meeles pidada, et Euroopa standardid on väga kõrged, nagu eelkõnelejad on ka osutanud. aga tihti on raske tagada, et neid standardeid tõesti täidetaks et neid täidetaks mujal ja seetõttu peaksime keskenduma sellele, mida teevad kolmandad riigid. strateegias viidatakse ka lemmikloomadele juba aastal kaks tuhat kaksteist ütles Rahvapartei fraktsioon, et lemmikloomad peavad olema strateegiaga kindlasti hõlmatud, aga praegu ei ole selles valdkonnas endiselt ühtseid reegleid. see, et lemmikloomi toiduks ei tarvitata, ei tähenda, et me ei peaks neid äh, siin käsitlema. aitäh ja nüüd proua Tšufrida. suur tänu. loomade heaolu strateegia aastateks kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist on avaldanud soodsat mõju loomi puudutavale poliitikale, loomade elutingimused on paranenud. Õnneks on mõtteviis muutumas ning loomade heaolu temaatikale pühendatakse järjest rohkem tähelepanu. tegelikult on Euroopa avalikkus Euroopa institutsioonidest äh, siinkohal ette jõudnud ja meie peaksime mõtlema sellele, mida meil on avalikkuselt õppida, mismoodi on tehtud lõpp julmusele loomade vastu ning nõnda edasi. me ei saa aga eirata seda, mismoodi, millistes tingimustes loomad elavad, kui loom elab väga halbades tingimustes, ei saa tema tervis olla hea. meil tuleb seetõttu strateegias mõelda just loomade tervisele ja sellele, kuidas teha lõpp julmusele ja vägivallale, mida praegu loomade vastu toime pannakse. tuleb mõelda ka sellele, et tapamajade poliitika peab olema inimlik. aitäh ja nüüd härra Serrao Santos. suur tänu miks on vaja loomade heaolu taset Euroopas tõsta? me, sellepärast, et meil on vaja leida sobiv tasakaal loomade füüsilise ja vaimse tervise ning talunike sissetulekute vahel. talunikele paremate tingimuste loomine ei tohiks kunagi kaasa tuua seda, et loomade elutingimused halvenevad. meil tuleb tagada ka see, et vesiviljelus ettevõtted looksid vesiviljelusloomadele sobivad elutingimused. meil tuleb tagada, et äh, kõiki loomi peetaks vähemalt minimaalselt vastuveetavat, vastuvõetavate standardite järgi. Nende standardite väljatöötamine aastateks kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist äh, põhines teaduslikel uuringutel. aga äh, päris hästi ikkagi kõik ei läinud, seetõttu tuleks meil järgi mõelda, mida teha järgmise ähm, perioodiga. juhataja, nüüd on vaba mikrofoni voor, kus on mitmeid sõnasoovijaid, sõna antakse kõigile ning kõigepealt saab sõna härra Mikolajtšik. suur tänu suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, suur tänu, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. täna õhtul arutame me loomade heaolu küsimusi ning ma arvan, et tegemist on väga olulise teemaga, millega kindlasti tulebki tegeleda. kui me räägime loomadest, siis me räägime ennekõike loomadest, keda kasutatakse äh, toiduks ja kelle tootmine toimub nii-öelda masstootmisena ning kes seetõttu tihti ei ela rahuldavates tingimustes. aga me räägime ka lemmikloomadest, keda kolleegid on mitu korda maininud. ka lemmikloomi tuleb pidada sobivates tingimustes. oma sõnavõtus tahaksin ma puudutada ka seda, et tihti toimub loomade tapmine toiduks mitterahuldatavad, mitterahuldavates tingimustes näiteks ravimitööstuses kasutatakse loomi katseloomadena ja ka see ei kulge alati hästi. samuti väärkoheldakse loomi mõnikord transpordil ja lisaks tuleb mõelda loomade kloonimisele. loomad tõesti kannatavad väga palju ning seetõttu on mul väga hea meel, et Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon ei luba loomade kloonimist aitäh, ütleb juhataja, tuletan aga meelde, et äh, sõnavõtt ei saa kesta kauem kui ühe minuti ja sõna saab kolleeg Caputo. aitäh, president. loomade kaitse vallas kõrgete, kõrge taseme saavutamine on väga oluline selleks, et kaitsta loomade tervist ja valdkonna tootlikkust strateegia kaks tuhat kaksteist kuni kaksteist viisteist on olnud kindlasti samm edasi, ent palju jääb veel teha komisjon peaks koostama uue strateegia perioodiks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ning ma usun, et see peaks tuginema lihtsustatud õigusaktide printsiibil. liikmesriikide normid on väga erinevad, see tekitab konkurentsieeliseid ja keerulisemaid konkurentsiolukordi ettevõtjatele. meil oleks vaja regulatsiooni ühenduse tasandil. samas peaks komisjon toetama tootjaid, kes järgivad standardeid ja rakendavad head praktikat loomakasvatuses. ning regulatsioon peaks katma kõik loomad, keda peetakse nii põllumajandusettevõtetes kui ka koduloomad ning samuti ka hulkuvad loomad. tagada tuleks loomakaitse võimalikult kõrgel tasemel. aitäh, järgmisena härra Marias. aitäh, proua president. loomakaitse on äärmiselt oluline teema ning seda peab komisjon arvestama. komisjoni loomakaitse strateegia kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist on teatud positiivseid tulemusi andnud, näiteks on nüüd loomade piinamist vähem. ning äh, loomade väärkohtlemist vähem. ent me peaksime arvestama seda, et üle maailma leiab aset endiselt loomade piinamine ning äh, väljakannatamatu valu tekitamine loomadele. seetõttu peaksimegi mõtlema laiematele kaitsemeetmetele ning äh, loomi ulatuslikumalt kaitsma väärkohtlemise ja väärkasutamise eest lisaks tuleks esitada ettepanek lihtsustatud regulatsiooni kehtestamiseks loomakaitse valdkonnas. aitäh, nüüd saab sõna proua Müller. austatud president, head kolleegid, tervitan kõike, mis aitab saavutada parema loomade heaolu taseme ning see on prioriteetne enamusele põllumajandustootjatele Euroopa Liidus viimaste kolme, kolmekümne aasta jooksul on olukord loomulikult märkimisväärselt muutunud, oleme astunud suured sammud edasi ning ka investeeringute programm loob motivatsioone põllumajandustootjatele investeerida kaasaegsetesse loomapidamisvormidesse. näiteks äh, latrite tehnika on Šveitsis äh, eraldi toetust saamas, mis edendab loomade heaolu meil on vaja eh, selgeid standardeid ja rakendatavaid vahendeid. ühine turg ei tohiks meil ka otse minna või selle mõju. igal juhul näen ma probleemi selles, et meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki, kus regulatsioonid looma, loomade heaolu vallas on väga erinevad. meil on vaja ühtlustamist. ning mulle teeb suurt muret see, et ei ole ühtseid norme veel kodu, kodus peetavate loomade osas eh, et ühtne regulatsioon on põllumajandustootjate osas ja samuti peaks olema koduloomade osas. aitäh ning härra Viegas. Os atentados ao bem-estar animal são uma consequência de uma agricultura cada vez rikkumised loomade heaolu valdkonnas on paratamatu valdkonnas nagu põllumajandustootmine, kus nõutakse tootlikkust, kasumit ja konkurents on tihe, nagu näiteks äh, küülikukasvatus ja kodu ning kanakasvatus. tegemist ei ole mingi loomakasvatajate tootjaga, äh, kapriisiga, vaid, vaid praktikaga, mis on suunatud kasumi tagamisele, vastasel juhul lihtsalt kasumit saada ei saa, me peame üritama selle konflikti lahendada ehk siis mida liberaalsemaks me oma põllumajanduspoliitika muudame, mida turupõhisemaks, seda rohkem tekib survet põllumajandustootjatele rakendada, loomakasvatajatele rakendada praktikaid, kus loomade heaolu lihtsalt unustatakse. meil on teaduspõhised tõendid selle kohta, et niisugune lähenemine on vale ja me peame seetõttu rakendama meetmeid tulenevalt loomade heaolu kaalutlusest ja rahva tervise kaalutlusest ning ka äh, planeeti ei tohiks kahjustada. härra Almand. Äh, aitäh. lähimuspõhimõte osutaks sellele, et otsused tuleb teha võimalikult lähedal kodanikele paljud nendest küsimustest, millest täna äh, räägitakse, peaksid, on küsimused, mis on paremini lahendatavad liikmesriikide tasemel ühe mõõduga kõigile seadused ei mõju alati, näiteks peaks liikmesriikidel olema pädevus keelata elusloomade sisse-väljavedu oma riiki, kui tegemist on oht, niisuguste loomade piinamist puudutavate olukordadega. mis puudutab nüüd eksootiliste loomade sissevedu ja ilu akvaariumikalasid Ühendkuningriigis, siis nende sisseveo keelamine võiks seada ohtu tuhanded töökohad meie riigis. meil on vaja mõistlikku arutelu. paraku Ühendkuningriigis oleme näinud, kuidas lüüakse häirekella leiboristlikus parteis. ja vastav varikabineti liige on isegi välja öelnud, et liha peaks kohtlema nagu tubakat samasuguste hoiatustega. ning mm, see, see ei ole küll mõistlik. And now aitäh! ja nüüd siis saab sõna volinik Andrakaitis vastuseks, palun. suur tänu. aitäh. austatud parlamendiliikmed, kuulasin tähelepanelikult teie sõnavõtte sellel olulisel teemal ning jagan teie arvamust selle kohta, et Euroopa Liit peaks jätkama aktiivselt meetmete rakendamist looma, loomade heaolu seisukoha, see loomade seisu, heaolu plaanis kuulsin tervet rida erinevaid ettepanekuid uue strateegia kohta, õigusaktide kohta, Euroopa Liidu platvormi kohta, loomade heaolu osas, olemasolevate normide tõhusa rakendamise kohta, praegu kehtiva strateegia hindamise kohta ja nii edasi. kõiki neid ar-, kõiki neid kaalutlusi me arvestame ja oleme analüüsinud ning analüüsime edasi minu kabinetis ja alustame Eurobaromeetri uuringuga. see ei ole küsimus, mis lihtsalt puudutab, mis paneb, pakub avalikkusele huvi, vaid on oluline osa Euroopa Liidu toiduahelas ja selge majandusliku mõjuga. arvestades meie praegust strateegiat ja sellega seotud olukorda, saame kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tõenäoliselt uut informatsiooni, mis võimaldab arvestada õigustatud huvisid sidusrühmadelt ja kodanikelt. ning Euroopa Liidu õigustiku rakendamine jääb meile jätkuvalt prioriteediks. järgmine Eurobaromeetri uuring hakkab vaatlema seda, missugune on äh, teavitus- ja hariduskoolituskampaaniate roll selle valdkonna standardite tõstmisel ning see annab Euroopa Liidule võimaluse luua võrdluskeskused loomade heaolu küsimustes ning eh, niimoodi need küsimused paremini sidusrühmadeni viia. ning ma usun, et Euroopa Liidu loomakasvatus peab üritama ära kasutada meie positsiooni loomade heaolu esirinnas olejana maailmas selleks, et hõlvata rohkem turge, kus nõutakse eetiliselt kõrgel tasemel toodetud loomseid tooteid ning ma loodan koostööd Euroopa Parlamendiga ja kinnitan teile, et komisjon võtab loomade heaolu küsimusi väga tõsiselt. jätkame tööd selle nimel, et lõimida loomade heaolu puudutavad kaalutlused laiemasse Euroopa Liidu toiduahelat puudutavate küsimuste arutellu aitäh, resolutsiooni ettepanek selle arutelu lõpetab.